Bien. Bien, mesdames et messieurs. daamid ja härrad, meie koosolek on avatud ja mina juhatan seda eh, lahkuva esimehe palvel ja olen ka varasema komisjoni koosseisu aseesimees, kõik keele äh, tõlked on tagatud, välja arvatud malta keel, Malta esindajat meil vist niikuinii ei ole, igal juhul äh, tere tulemast kõigile äh, Transpordi- ja Turismikomisjoni liikmetele, kellega me koostööd teeme järgmisel viiel aastal ja samuti tervitan ka varasemaid liikleid, keda ma siin uuesti näen meie koosoleku eesmärgiks on valida esimees ja juhatus ehk siis esimees ja neli aseesimeest ja lähme nüüd äh, kõigepealt edasi esimehe valimisega, mis eelneb äh, kõigele muule. ja lähtudes kodukorrale, meil on kvoorum koos ja vastavalt kodukorrale pean meid teavitama, et mõningaid täisliikmeid äh, asendavad teised, kes ei saanud äh, siia tulla, vastavalt siis fraktsiooni äh, asendusliikmed ja loen teile ette need nimed ja loodetavasti ei ole mingeid vastuseisu. proua Lukašenskast Rahvaparteist asendab härra Tomaš Frankovski, Karima de Lima ainult esimehe valimise ajaks, tema esindajaks on äh, China Taurings, Tilli Mets Rohelistest on asendatud Daniel Fronti poolt, Marko Kambometsoonit äh, asendab Oman Haider, Toomas Proebat äh, ECR-ist asendab Angel Džambavski härra Ferreirat, kuues asendab proua Beltier, proua Konechnat asendab äh, Claire Dali, David Belli äh, asendab James Wells äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmetest, kui vastuse, kellelgi selle vastu midagi ei ole, siis saame minna äh, hääletuse juurde ja palun kontrollime, et kõigil on olemas äh, hääletuskaardid, kuigi me ei pea tingimata elektrooniliselt hääletama, aga igaks juhuks, äh, et me ei peaks edaspidi aega kaotama, kontrollige, et teil on hääletuskaart olemas. esimehe kohale transpordikomisjonis, äh, millised on meie kandidaadid? roheliste fraktsioon teeb ettepaneku Karima Telli äh, osas äh, esimeheks. kas on teisi kandidaate? ei ole ja proua Telli, kas äh, te olete nõus kandideerima? härra Rike, head kolleegid, hea meelega soovin olla teie kandidaat. suur tänu, proua Telli, vastavalt tavale kuna muud kandidaat, teist kandidaati ei ole, siis teen ettepaneku esimese heakskiiduga kinnitada, aitäh. Madame la présidente, je vous invite à siéger et je vous proua esimees, palun tulge siia poodiumile ja võtke juhatamine üle head kolleegid, daamid ja härrad, kõigepealt aitäh Dominic Riquele, kes ei ole tavaline parlamendisaadik, nii nagu teised, ta oli kaks ja pool aastat äh, aseesimees, aga eelkõige on tegemist suurepärase sõbra ja eksperdiga transpordikomisjonis. soovin teda tänada ka lahkuvaid liikmeid tehtud töö eest viimaste aastate eest ning äh, tervitan siin soojalt äh, uusi ka liikmeid selles komisjonis. mul on hea meel teie valiku üle, et olete taas kord äh, olete valinud äh, naise ja noore äh, esimeheks, see on väga tugev signaal Euroopa kodanikele. ja kindlasti äh, ei ole ma kunagi kahelnud, et ma tahaksin loh-, juhtida see nii olulist komisjoni kui Transpordikomisjon ja see on suur au äh, aga igal juhul olen ma ka väga teadlik äh, oma suurest vastutusest, äh, mida me üheskoos peame kandma. tegemist on suurte väljakutsedega noorte osas äh, ja siin parlamendis, mis on paar kuud siin tegutsenud, meil on, meilt nõutakse vastutust, kiiresti tegutsemist sellisel viisil, et kliimateemad, keskkonnateemad kiireloomuliselt ka tõsiseltvõetavad oleksid. transport äh, on väga oluline, äh, kasvuhoonegaaseid äh, ja nii edasi, aga mitte ainult ning saasta, saasted, mis on tõeline katk meie käesoleval sajandil ning miljonid kodanikud, kes on ilma transpordida sellepärast, et see ei ole kättesaadav või liiga kallis. meie komisjoni liikmed ei äh, ole mitte ainult pealtvaatajad, vaid olete tegutsejad ning meil on vaja tegutseda, hõlbustada transporti meie kodanikele, võimaldada juurdepääs kõigile transpordile, ükskõik kes nad on, äh, toetada uusi eluviise ning äh, võtta arvesse kõigi vajadusi meie ühise huve, hüve nimel see missioon on kokkuvõttev, ühesõnaga mina olen kõigi selle komisjoni liikmete esimees ja minu ähm, kontori uks on alati avatud. ja nüüd äh, sekretäriaat äh, ei koosne bürokraatidest, vaid teie olete samuti eksperdid, kes äh, tegutsevad saadikute huvides ja ka teie olete meie tugisambaks siin komisjonis. Euroopa projekt vajab kõiki ja väljakutsed on väga tõsised. meil on vaja mobiilsuspaketiga edasi liikuda. kahe aasta jooksul on meil läbirääkimised. härra Marinescu, jah, on vaja lõpetada see pakett. ja te saate loota minule ambitsioonikate eesmärkide osas eh, meil on alati võimalik arutada neid teemasid komisjoni ja nõukoguga triloogide käigus ja ma soovin head dünaamikat, eh, nii nagu ka varasemalt, me peame ka lennunduspaketiga edasi liikuma ja on vaja kasvuhoonegaase vähendada ning samuti tegutseda ka nii nagu merendusvaldkonnas, meil on tõesti vaja tegutseda selle nimel, et saaste ja julgeoleku probleemid äh, oleksid äh, arvesse võetud kõikide äh, meresõidu, veesõidukite osas. turismi teema on samuti osa meie pädevusest ja praegu on vaja vastu võtta õigusloome, millest saavad kasu ka digivaldkonna osapooled erinevates valdkondades, meil on vaja dünaamikat, ka sotsiaalvaldkonnas sotsiaalne dumping peab lõppema, meil on vaja sotsiaalset Euroopat ja lõpetuseks ähm, paar olulist sõna, meie komisjon on uks, mis avaneb kodanikele ja see on äh, põhjus, miks me taaskord Äh, soovime äh, regulaarselt kutsuda kodanikke siia meiega vestlema ja me kindlasti soovime rääkida ka idufirmadega ja meil on ka eetikaküsimused laual ja sellepärast mina komisjoni äh, presidendi, esimehena, nii nagu ka teie ja kõik raportöörid, toetame me huvide konflikti äh, vastasust. me soovime, et meie raportid oleksid loetavad ja lõpetuseks tahaksin öelda, et meie komisjon on selgelt ja vaatan siin kord härra Marinescu otsa, et me kindlasti ei tee tagasiandmisi äh, kohtumistel nõukogu ja komisjoniga ja kindlasti me soovime, et parlamendi seisukoht oleks hästi esindatud, transpordikomisjon on äh, parlamendis väga oluline mitmetes äh, teemades ja tegemist on tõelise tugisambaga valdkondades, kus on vaja teha jõupingutusi ja samas äh, jõuda konkreetsete saavutusteni, mida kodanikud meilt ootavad. ja kindlasti pingutama selle nimel, et meie ametiaeg oleks õnnestunud ja nüüd läheme juhatuse valimise juurde ja viivitamatult Äh, tahaksime nüüd äh, valida äh, aseesimehed. ja alustame kõigepealt sellega, et ma pean kontrollima, kas on kandidaat esimese aseesimehe kohale transpordikomisjon. härra Liberatski, palun, teil on sõna suur tänu, äh, kallis Karima, palju õnne äh, heakskiiduga valimise puhul, see on hea uudis ja me oleme alati äh, huvitatud selleks, et tegevused jätkuksid. viitasite ka negatiivsetele külgedele transpordi valdkonnas, mina tahaksin tasakaalustatud lähenemist, transport toob endaga kaasa tööhõive, ärivõimalused ja see on ka võimalus suurendada meie majanduse konkurentsivõimet ja majandus puudutab ka elukvaliteeti. seda arvesse võttes teeksin ettepaneku esimese aseesimehe kohta sotsiaaldemokraatide ridadest Rootsist Johan Danielsoni nimel, kes on ametiühingute taustaga ja sellepärast töökohtade kvaliteet on väga oluline, miljonid inimesed on tööl selles sektoris, teenivad sellega elatist ning kasutades seda võimalust, teeksin ettepaneku ka kolmandaks aseesimeheks sotsiaaldemokraatide nimel Istvan Uiheri, eriti ajal, eh, mis puudutab ettevõtlust, siis tema on selles osas väga kogenud ja see tagab ka hea geograafilise tasakaalu, kaks nime, Johan Danielson ja Istvan Uiheli. aitäh! suur tänu! kas on teisi kandidaate? härra Danielson, kas te olete valmis aktsepteerima oma kandidatuuri? head kolleegid, mul on väga hea meel loomulikult kandideerida. suur tänu, härra Danielson, kui teisi kandidaate ei ole, siis äh, heakskiiduga kinnitame kandidaadi. härra Danielson, palun, te võite tulla ja liituda siin minuga esimehe aseesimehe kohal. ja nüüd jätkame, teine aseesimees, kas tema kohale on kandidaate? härra Marinescu, palun. proua esimees, teen ettepaneku Rahvapartei nimel härra äh, Sven Schulze osas. kas on teisi kandidaate? ei ole teisi kandidaate härra Schulze, kas te soovite kandideerida? jah, lugupeetud esineja, ma tänan fraktsiooni selle ettepaneku eest, ei ole midagi kaunimat, kui olla kandidaat ja teie juhtimise all siin presiidiumis istuda, seetõttu olen nõus. Je... niisiis äh,, teen ettepaneku heakskiiduga kinnitada härra Schulze Te äh, võite tulla siia ette ja liituda meiega teise aseesimehe kohal. ja jätkame. kas on kandidaat kolmanda aseesimehe kohale? härra Liberatski. jah, ma juba tegin ettepaneku Istvan Uiheli osas ja jääksin selle ettepaneku juurde suure heameelega ja paluksin teil kõigil seda toetada ja heaks kiita äh, heakskiiduga kinnitada tema. kui teisi kandidaate ei ole, äh, palun härra Uhhelilt. Teil on sõna, kas te olete nõus kandideerima kolmandaks aseesimeheks äh, meie komisjonis, palun? suur tänu, kolleegid, mul on väga suur heameel kandideerida ja ma sooviksin teenida transpordi ja turismi peret siin Euroopa Liidus, suur tänu! kuna teisi kandidaate ei ole, siis heakskiiduga kinnitame härra Uiheli, võite tulla siia poodiumile, palun. Pour le quatrième neljas äh, aseesimehe kandidatuur, kas äh, on ettepanekuid? palun, suur tänu, ID fraktsiooni nimel teeksin ettepaneku Julie Le Chanteux osas neljanda aseesimehe kohale. kas on teisi kandidaate? palun, härra suur tänu, kõigepealt palju õnne valituks osutumise kohta, mina teeksin ettepaneku äh, Renew äh, fraktsiooni nimel härra Jean-Christophe Otieni osas neljanda aseesimehe kohale. väga hea, arvestades, et neljanda koha osas on meil kaks kandidaati, proua Le Chanteux ja härra Otien andke andeks, ütleb proua esimees, läksin veidi segadusse hetkel. ehk siis meil on kaks kandidaati ja seega keegi soovib veel sõna, palun härra, härra Olivier. ID e fraktsioon tahaks nentida, et vaja viisakusreeglitele ja demokraatiaga vastu minna, vastuollu minnes on tegemist maskeraadiga ja meie fraktsioonil ei võimaldata kohta äh, juhatuses ning sisekorrareeglid äh, parlamendis äh, ei ole minu poolt koostatud, vaid seal on ära toodud, et ka väiksemad fraktsioonid peavad saama esindatuse ja see on kohustus ja selle teise kandidatuuri puhul Äh, jäetakse meie fraktsioon ilma esindatusest ja see on tõesti äh, vastuvõetamatu ja ma tahaksin, et kolleegid sellele ebaõiglusele vastu astutaksid ja seega hääletaksid proua Le Chanteux poolt. suur tänu, härra Olivier, mitte keegi siin komisjonis ei saa mingeid demokraatia õppetunde hakata pidama, meil on kaks kandidaati, kõik võivad kandideerida, meil on kaks kandidaati, kas kõik aktsepteerivad seda fakti, et meil on kaks kandidaati, kelle üle me peame hääletama, kõik on nõus. seega elektrooniline hääletus proua Le Chanteux ja härra öö, äh, Otjen. kas kandidaadid aktsepteerivad äh, kandideerima, vastus on kas jah või ei suur tänu, sooviksin tänada ID e fraktsiooni nimel äh, osutatud toetuse eest ja ma aktsepteerin kandidatuuri suure alandlikkuse ja auga. härra Otjen, kus teie olete, teil on sõna, kas te olete valmis kandideerima? lugupeetud esimees, mul oleks väga hea meel teenida seda komisjoni äh, neljanda aseesimehe kohal seega meil on kaks kandidaati, kes on nõus kandidatuuriga ja lähme elektroonilise hääletamise juurde, kas kõigil on hääletuskaardid olemas? kõigil on kaardid? niisiis, avame hääletuse. oodake, oodake ja teeme kõigepealt katsehääletuse ja kui te olete kõik, kinnitate oma kohalolekut ja nõusolekut selle komisjoniga, siis äh, vajutage rohelist, tegemist on lihtsalt katsehääletusega. kui teil on hea meel siin olla, vajutage rohelist, kui te ei ole äh, heal meelel siin, siis vajutage punast. hääletus on lõppenud nelikümmend on hea meelega siin kohal, suurepärane ja kaks erapooletut. neljanda aseesimehe menetlus jätkub järgmiselt. roheline hääl puudutab äh, proua Le Chanteux kandidatuuri ning punane härra Oetensit, Otjanit. rohelisega hääletate proua Le Chanteux poolt ning punasega härra Otjeni poolt. kas kõik said äh, sellest aru ja hääletus on alanud? kas kõik on hääletanud? rahvaparteel on äh, üks hääl liiga palju hetkel kirjas ja asjad algavad halvasti, nagu tavaliselt. keegi peab oma hääle äh, eemaldama. väga hea, hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks. härra Otjens kolmkümmend üks, proua Lešente kuusteist, seega härra Otjens on saanud neljandaks aseesimeheks, palun tulge siia poodiumile eh, juhatuse laua taha. head kolleegid, kohtume uuesti kahekümne neljandal juulil kell üheksa null null hommikul, palun tulge kohale. ja koordinaatorite kohtumine, ainult koordinaatorite kohtumine toimub järgmisel nädalal, üheksateistkümnendal juulil, kui muid märkusi ei ole, siis head kolleegid, koosolek on lõppenud.